istungjärk on nüüd lõppenud. meil on nüüd resolutsiooni eh, eelnõu, mis läheb hääletusele homme arengukomisjoni poolt. järgmine eh, koosolek eh, toimub neljapäeval, kahekümne kuuendal novembril algusega kell üheksa Euroopa Parlamendi veebilehel on saadaval on päevakord. istung on seega lõppenud, soovin teile head ööd!